ütlemisi äh, ja äh, äh, samas tuleb rõhutada, et töö ja pereelu tuleb ühitada ning mulle tunduvad sellised väljaütlemised absurdsetena, iseäranis, kui naised sellest räägivad. Bene, procediamo, procediamo all'ordine del giorno. väga hea, läheme nüüd edasi, meil on ju päevakord aga enne kui me hääletama asume, on mul ka mõned teated teile. kõigepealt kirjalik deklaratsioon null null seitse kaks tuhat üksteist, mille esitas härra Papastamkos, kolleeg Panamias, Šusta ja see puudutas korruptsioonivastast võitlust Euroopa spordis, sellele on alla kirjutanud enamus parlamendiliikmetest. väga hea uudis. see puudutab protsesse, mis on spordi imagot määrinud ning see deklaratsioon vastavalt kodukorrale edastatakse kuhu vaja ning allkirjastajate nimed avaldatakse meie istungi protokollis. teiseks on meil ka veel äh, deklaratsioon null null kaheksa kaks tuhat üksteist blogeeringi Odenbergist, äh, härra Tanokilt, kolleeg Wikströmilt ja teistelt, see puudutab Küprose kaduma läinud isikute komisjoni tööd. jällegi enamus parlamendiliikmeid on sellele alla kirjutanud ning see edastatakse kuhu vaja vastavalt meie kodukorrale. suur tänu nende algatuste eest. Need on kiiduväärt ja proua Jana, Jana Kudakis tahaks sõna võtta sellel teemal. suur tänu viimasel kolmel kuul on minu büroo saatnud kirju ja teinud telefonikõnesid selleks, et tõsta teadlikkust kaduma läinud isikute komisjoni kohta Küproses tänane deklaratsioon on saanud positiivse enamuse toetuse ja ma tahaksin tänada eriti Charles Tannockit, kes on tõesti iga kord Strasbourgis koos minuga eh, kihutustööd teinud ning eh, tahaksin tänada ka oma personali, kes meie raske töö on lihtsamaks teinud. siin täna meie saali rõdul on Lepomaa EKI äh, esindajate rühm, need on noored küproslased, kes tulid vaatama seda, kuidas deklaratsioon välja kuulutatakse. Küprose tulevik sõltub neist. kallis kolleeg, ütleb president. väga hea sõnavõtt, kuid me peame nüüd sõna andma ka härra Papastamkosele, sest tema oli esimene, kes äh, selleteemalisele esimesele deklaratsioonile alla kirjutas. palun. tahaksin tänada kolleegi äh, Zvivkat, Benamiast, Sustat, äh, tahaksin tänada kõiki neid, kes kirjutasid alla deklaratsioonile null null seitse loodetavasti äh, viib parlamendi sõnum selleni, et komisjon tulevikus äh, tegutseb aktiivsemalt ning äh, koordineerib tegevust selleks, et vältida korruptsiooni spordis. ja nüüd järgmiseks hääletame Sudaani ja Lõuna-Sudaani resolutsiooni ettepanekut. muudatusettepanekuid ei ole, resolutsioon läheb hääletusele, kes on poolt, kes on vastu.